see on mõeldud energia kokkuhoiuks. igatahes nüüd me räägime härra Kürgi raportist, mis puudutab riikliku energiatõhususe tege-, tegevuskavasid ja annaksin sõna raportöörile. Eh, suur tänu, härra president, härra volinik, jaanuari gaasikriis tõi endaga kaasa positiivset kõikides äh, liikmesriikides hakati rääkima intensiivsemalt energiapoliitika teemal ja ka siin Euroopa Liidus hakkasime rääkima alternatiivsetest torujuhtmetest äh, ja tuumaenergia tuleviku rollist. energiatõhususele pöörasime me aga vähe tähelepanu. seetõttu on mul äh, hea meel, et nüüd meil on äh, käes raport riiklike energiatõhususe tegevuskavade järelmeetmed, esimene hinnang. energiatõhususe abil võime saavutada olulisi eesmärke. Andres Piibalks viitas sellele, et äh, stand-by režiimidest loobumine seadmetes võimaldaks säästa nii palju energiat, kui Ungaris aastas tarbitakse energiatõhusus tõesti mängib olulist rolli meie poliitikates. me võiksime niimoodi vähendada sõltuvust kolmandatest riikidest ja sealt tulevatest energiatarnetest. ei tohi unustada seda, et äh, energiatõhususe kasv võiks kaasa aidata ka sellele, et kõige vaesemad inimesed saaksid väiksemad äh, elektriarved Euroopa Liidu liikmesriikide meetmed on ääretult erinevad. seetõttu on ääretult oluline, et lähtuvalt kahe tuhande aasta direktiivist annaksid liikmesriigid aru oma tegevusplaanidest energiatõhususe valdkonnas. Nendest äh, aruannetest lähtuvalt äh, saab teha järeldused äh, tuleviku äh, sammude kohta. tahaksin mõningaid aspekte nüüd esile tõsta. kõigepealt, Euroopa Komisjon peaks äh, aktiivsemalt äh, võitlema tegevusplaanide hilise esitamise vastu samuti tuleks äh, kontrollida, kas tegevusplaane viiakse ka ellu, tihtipeale on plaanide ja praktika vahel lõhe. teiseks, me peaksime tugevdama abiprogramme, et äh, energiatõhusust äh, tugevamalt toetada praegusel hetkel on olukord selline, et vähestel kodanikel on raha, et investeerida energiatõhususse. me peaksime olemasolevaid abiprogramme ka parandama ning äh, laiendama neid äh, rohkematele valdkondadele. lähemal ajal peaks energiatõhusus äh, olema olulisema tähtsusega. kolmandaks, Euroopa Liit peaks äh, jätkame õigusloome arendamist energiatõhususe valdkonnas. ma olen veendunud, et suund on õige. näiteks äh, ehitiste alased rangemad normid äh, tuleksid kasuks energiatõhususele. liikmesriigid peaksid seda küsimust ka tehniliselt edasi arendama näiteks infokampaaniatega. tarbijad ei tea, mis on energiatõhusus tarbijad investeeriksid, kui nad teaksid, äh, millist kasu nad saavad. härra president, veel üks mõte. nüüd äh, majanduskriisi ajal ei tohiks me energia tõhususest mööda vaadata sellepärast, et äh, investeeringud energiatõhususse võiksid luua sadu tuhandeid töökohti ja nüüd aastal, kui meil on siin palju vallandamisi, oleks väga oluline president, president, nüüd saab sõna volinik. Äh, ma äh, tervitan võimalust esineda Euroopa Parlamendi täiskogu ees, kus räägitakse komisjoni hinnangust riiklikele energiatõhususe tegevuskavadele. Äh, see teatis esitati teise strateegilise energiaülevaatuse paketis novembris ja jaanuarist on komisjon teinud ka vastavanimelise, vastavasisulise teatise. komisjon esitab kevadel ka vastava töödokumendi. ma tahaksin praegu kasutada võimalust ning tänada raportööri härra Tšuki selle töö eest, mida ta on teinud ja samuti tahaksin tänada Tööstus- ja Energeetikakomisjoni äh, nende väärtuslike arutelude eest, mis seal on toimunud ja kommentaaride eest. viimastel aastatel on komisjon väga selgelt välja öelnud, et energiatõhusus on meie esimene prioriteet see on oluline Euroopa Liidu energiapoliitika jaoks, see on oluline nurgakivi saavutamaks kakskümmend kakskümmend kakskümmend eesmärki. niisiis, riiklikud energiatõhususe tegevuskavad mängivad keskset rolli selles valdkonnas. direktiiv, mis puudutab energiatõhususe lõppkasutajaid ja teenuseid, on oluline, liikmesriigid peavad näitama, kuidas nad äh, praktikas hakkavad neid äh, seatud eesmärke saavutama. esialgne äh, tähtaeg, mis direktiivis liikmesriikidele pandi, oli kolmekümnes juuni kaks tuhat seitse, nagu te teate, aga paljud liikmesriigid kahjuks hilinesid oma andmete esitamisega. viimane info jõudis komisjoni alles möödunud aasta juunis antud hetkel on komisjon läbi viinud kõik eraldi hinnangud ning oleme saatnud kirjad hinnangute tulemuste kohta liikmesriikidele. selle tulemusena on toimunud terve rida kahepoolseid kohtumisi ning terve rida liikmesriike on teatanud, et nad ise soovivad parandada oma äh, äh, riiklikke tegevuskavasid, teha seda lähikuudel nagu ITRE komisjoni liikmed märkisid, esimene energiatõhususe, esimesed energiatõhususe tegevuskavad on osutunud tõhusateks. paljud liikmesriigid on esmakordselt välja töötanud kõikehõlmava plaani, kuidas energiat säästa. paljud liikmesriigid on leidnud, et kõigi sektorite põhine äh, ettevõtmine oli väga kasulik. vastavalt energiateenuste direktiivile Äh, mängime meie, on meie roll ainult äh, pii-, piiratud, aga oma novembrikuises teatises ja teistes hiljutistes avaldustes oleme kutsunud liikmesriike äh, oma rolli laiendama. komisjon valmistab ette uut Euroopa Liidu energiasäästu tegevuskava, mis tugevdab ja keskendab paremini neid Euroopa Liidu tasandil rakendatavaid meetmeid, mis aitavad liikmesriike, kodanikke ja ettevõtteid energia säästmisel teha seda ja seda säästlikul moel raport, teie raportis äh, kutsutakse komisjoni üles välja tuleva siduvate eesmärkidega energiasäästu valdkonnas. praegused energiasäästu eesmärgid, kakskümmend protsenti primaarenergiat kokku hoida, see on täna mittesiduv eesmärk, nagu te teate. aga meie komisjonis usume, et äh, kliima- ja energiapaketiga äh, samuti nende ettepanekutega, mida on tehtud teises strateegilises energia ülevaates, me saame selle, saavutada selle kahekümne protsendi eesmärgi. härra Kürki raportis äh, osutatakse õigesti ka sellele, et vaja on jätkuvat rahalist toetust Äh, rahalised küsimused, mis energiasäästuga on seotud, on leidnud ka komisjoni tähelepanu Euroopa majanduse taaskäivitamise kavas kahekümne kuuendast novembrist ning teistes koordineeritud jõupingutustes, mis on suunatud töökohtade loomisele, tihtipeale just nimelt VKE-des on investeeringud energiatõhususse, eriti hoonetesse äh, väga olulised, need on seotud väiksemahuliste investeerimisprojektidega. lõpetuseks tahaksin äh, meenutada, et meie komisjoni eh, mandaadi ajal me oleme astunud tõelisi samme energiatõhususe edendamiseks. investeeringute suurendamine energiatõhususse ning sellega seotud uutesse tehnoloogiatesse on oluliseks panuseks eh, jätkusuutlikusse arengusse ja varustuskindlusesse. energiatõhusus eh, mängib väga olulist rolli see ulatub kaugemale energiapoliitikast, sellel on positiivne mõju Euroopa Liidu majandusele üldiselt, Äh, tõhususe suurendamine aitab luua uusi töökohti, stimuleerib majanduskasvu ning parandab konkurentsivõimet. see on just nimelt see, mida me peamegi tegema praegusel raskel ning väljakutsuval ajal. nagu te väga õigesti mainisite, aitäh! suur aitäh, härra volinik! Äh, hääletus toimub homme pool üksteist ja lõpetuseks äh, lühitutvustus proua Migueles Ramose raport, mis puudutab rakendusuuringuid ühise kalanduspoliitika valdkonnas suur tänu, härra president. mulle avaldas väga muljet